liebe Kolleginnen und Kollegen. head kolleegid, me peaksime alustama. ma tahaksin kõigepealt vabandada külaliste ees, et väga palju saadikuid siin kohal ei ole, aga see-eest on meil väga palju väga huvitatud kuulajaid, kes Äh, ma loodan, et tänane pärastlõuna on väga viljakas ja ma loodan, et ka mõned saadikud veel tulevad, aga kuna meil eriti palju aega ei ole, peaksime algust tegema. tänasel päevakorral on äh, meil teema Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava, me töötame algatusraporti kallal mis äh, tuleneb komisjoni poolsest ettepanekust, mille komisjon tegi käesoleva aasta aprillis praktiliselt samaaegselt loov Euroopa ettepanekuga. me loodame, et komisjoni esindaja liitub meiega ja et meiega liitub ka härra Grammatikakis, kes koostas raporti ja esitab selle esi, kolmandal septembril pärast suvevaheaega. seepärast ma ei hakkaks enam viivitama ja tutvustaksin teile meie külalisi. kõigepealt Hugo Vakella, kes on Fitzcarraldo fondi president. see fond asub Torinos. ja tema ettekande teema on ambitsioonide ja adekvaatsete vahendite kokkulangevus. teine esineja on proua Kristiine Merkel, kes on Saksa UNESCO komisjoni kultuuri öö, osakonna juhataja. see komisjon töötab Kölnis. tema räägib sellest, kuidas üleilmastuvas maailmas ühiselt öö, töötada Euroopa kultuuri nimel ja siis on meil proua Roša Perez Monclou, kes on Brüsselis äh, tegutseva Culture Action Europe äh, vanemtöötaja. ma annaksin ekspertidele igale ühele A kümme minutit, seejärel jät-, järgneb kümneminutiline küsimuste ja vastuste raund. ma annaksin kõigepealt sõna öö, kolleeg Ugo Pakellale. tere tulemast Euroopa Parlamenti. Teil on sõna. aitäh ja aitäh küllakutse eest. kolm me, me kolm kohtusime ja konsulteerisime omavahel ja ma loodan, et need seisukohad, mis me täna esitame, äh, on äh, omavahel integreeritud. ma olen otsustanud keskenduda oma sõnavõtus üsna metodoloogilisele teemale metodoloogiline ja ka mõned tegevuslikud suunised. kõigepealt seetõttu, et ma olen mures nagu paljud teistki sellepärast, et me räägime, teeme ilusaid sõnu, aga tulemused ei ole tihtipeale äh, ootuste tasemel. väga sageli Äh, juhtub ähm, ja väga paljudes kohtades, et äh, poliitikakujundajad justkui istuvad kahel toolil korraga, ühelt poolt on nad väga ambitsioonikad, teisalt on neil väga sellised üldised nägemused ja ma üritaksin pakkuda kontseptuaalset raamistikku tegevuseks Eh, ilma ja tihtipeale poliitikad, eh, poliitikud ei tugine tulemustele, tulemused on ebatõhusad ja mõnikord eh, lausa vastupidiseid tulemusi andvad. teisalt väga sageli niimoodi Äh, kasutatakse selliseid jupphaavalisi lühiajalisi poliitikaid, äh, neid rakendatakse igasuguste survete olukorras ja see toob kaasa igasugused sektoripõhised ja äh, sektorisisesed meetmed. minu arvates need väga erinevad lähenemised ei mõista, kuivõrd keeruline on praegune sotsiaalne äh, majanduslik ja tehnoloogiline muutus. Nad ei mõista, äh, millised on kultuurilise ja tehnoloogilise innovatsiooni äh, edendajate vajadused tõhus äh, avalik poliitika peab keskenduma asjade ulatusele ja kui me räägime kultuurist, siis peab aru saama, kuidas luuakse materiaalset ja mittemateriaalset väärtust. kultuur hõlmab väga erinevaid valdkondi ning see narratiiv, mis praegu on väga populaarne, räägitakse sellest, et loomesektor, kultuurisektor on üks äh, suur äh, asi, noh, see äh, näib mulle väga hea propageerimisvahendina. see võimaldab kirjutada palju väga häid ülevaateid ajakirjandusel, aga kultuurisektor meenutab ka oma omamoodi arhipelaagi, see vajab sellist üldist visiooni, üldist poliitikat Äh, sest see toob kaasa äh, distsipliinide vahelised poliitikad, mis äh, võimaldab meil integreerida erinevad tootmisliinid selle asemel, et meil oleksid sellised paralleelsed standardiseeritud poliitikad. tänapäeval kontseptuaalne raamistik ning vahendid, äh, mida uus digitaalne majandus pakub, on tihtipeale leiab käsitlemist kui äh, uus väljavaade kultuurile, sektorile ja loomesektorile. Äh, mina ei leia, et see oleks väga hea mõte. kogemused erinevates Euroopa paikades näitavad, et asi nii ei ole. seda seetõttu, et suur enamus kultuuriorganisatsioone Neid ei iseloomusta kiirendunud kasv, juurdepääs turgudele ja nad ei saa kasu inkubaatoritest, kiirenditest, rahastamisvahenditest mis toimivad väga hästi eh, tehnoloogiliste eh, idufirmade vallas, aga mitte kultuurivaldkonnas eh, kultuurivaldkonnas tuleb näha väga palju vaeva publikuga töötada selleks, et luua uusi kunstiliike, selleks, et edendada teatud piirkonna kultuurielu. kui vaadata kõige Äh, huvitavamaid ja innovatiivsemaid tegevusi kultuurisektoris, siis te näete, et, et need kindlasti saavad kasu digitaalsetest rakendustest, aga need ei tugine üksnes ja ainult digitaalsele revolutsioonile. ei ole juhus, et inkubaatorid kultuuriorganisatsioonide jaoks ei toimi, samas tehnoloogiliste idufirmade puhul toimivad väga hästi kultuurilised äh, organisatsioonid vajavad suutlikkuse suurendamist. mõni, mõningad uuringud äh, näitavad seda väga selgelt. Äh, kultuuriasutustel ei ole juhtimisoskusi selleks, et täiel määral mõista, millised on digitaalse revolutsiooni tagajärjed kultuuri jaoks. ma hiljuti lugesin äh, ühte äh, raportit, mis sisaldas väga kriitilist analüüsi investeeringute kohta, mida mõned suured kultuuriinstitutsioonid on teinud, nad on investeerinud väga palju vahendeid tehnilistesse seadmetesse, mis kaks aastat hiljem olid juba vananenud. põhjus on see, et puudus on oskustest. juhtidel kultuurivaldkonnas ei ole piisavalt oskusi ja seetõttu ma leian, et rohkem kui kaitstud keskkond kultuuri idufirmadele on meil vaja sellist tegevuskava, mis saaks olla teenäitajaks. meil on vaja sektorite ülest poliitilist lähenemist, mis edendab koostööd ja liit makroettevõtete, vabakutseliste ja tehnikavallas tegutsevate innovaatorite ning institutsioonide vahel vaja on vastastikust äh, toetust, äh, tegevuse käigus õppimist, vastupidavust siin-seal on eh, selliseid programme, kus kultuuriasutused, raamatukogud, arhiivid selle asemel, et, et nad eh, korre-, eh, konkreetseid teadmisi omamata saavad kasutada võimalusi, mida digitaalne revolutsioon pakub. Nad on otsustanud oma uksed avada äh, et mõnikord tuginevad siis äh, vastupidavusprogrammidele. Äh, nad on, kaasavad nii vabakutselisi kui makroettevõtteid, uute äh, loojate põlvkondi ja tulemuseks on see, et võimalused on mitmekesistunud, samuti tooted, teenused on paranenud, need teenused, mida institutsioonid pakuvad ja samuti pakutakse suurepäraseid võimeid, võimalusi VKE-dele, et nad saaksid konkureerida globaalsel turul äh, äh, ja välja töötada äh, siis ka Euroopa ulatusega teenuseid. minu lõppmärkused puudutavad pilootprojekte. ma arvan, et kui eelarvevahendid on piiratud, Äh, siis saavad äh, pilootprojektid äh, anda oma panuse juhtprogrammide ja jätkusuutlike muutuste loomisse, aga seda ainult tingimusel, et meil on kõikehõlmav hindamisprogramm, programm, hinnatakse tulemusi, mis tuginevad rangetele standarditele, mis on kõikidel tasanditel kehtestatud. teiseks peame me Äh, võtma kasutusele rohkem kvalitatiivseid indikaatoreid. kvantitatiivsed indikaatorid ähm, ei üksi ei ole piisavad selleks, et mõista innovatsiooni iseloomu ja kvaliteeti. veel üheks tingimuseks ähm, on Äh, teadusuuringute programmide tugevdamine. see tähendab, et meil on vaja rohkem vahendeid ühistele teadusuuringute keskustele, sellepärast et meil on vaja uusi empiirilisi andmeid iseäranis äh, sektorivaheliste koost-, vahelistes koostöövaldkondades. me peame mõistma, kuidas äh, mõjutab kultuur olukorda väljaspool seda konkreetset valdkonda, kuidas suured programmid äh, Äh, mille osaks on ka kultuur, annavad oma panuse heaolusse, sotsiaalsesse ühtekuuluvusse, tervishoidu. me peame äh, mõistma, mis äh, toob kaasa muutusi ja mis toetab tavalist ettevõtlust. lõpetuseks ütleksin, et veel üks tingimus, mis minu arvates on hädavajalik ja mille osas parlament saab väga palju ära teha, on Äh, teenistuste vahelise koostöö toetamine, meil on väga häid näiteid Euroopa kultuuripärandi aastast, kus koostöö äh, kultuuri peadirektoraadi ja teiste peadirektoraatide vahel on toonud väga palju võimalusi erinevates valdkondades. see on väga oluline, sest see talituste ja valdkondade vaheline koostöö on väga asjakohane ka liikmesriigi poliitika jaoks. aitäh! ja, suur aitäh, härra, teie ettekande eest, teie panuse eest ja kõigepealt annaksin äh, sõna meie raportöörile, härra Grammatikakisele. Teil on maksimaalselt kolm minutit suur tänu. tõepoolest, see uus tegevuskava on suurepärane võimalus, et esimest korda koordineeritult, integreeritult käsitleda kultuuripoliitikat. see, selleks on praegu väga oluline aeg, sellepärast et praegu on käimas kultuuripärandi aasta ning kõige olulisem siduv äh, aspekt Euroopa rahvastele ongi just kultuur. omal viisil saame panustada Euroopa projekti, nagu te kõik teate, seisab see ju praegu silmitsi erinevate pingetega ma olen näinud et, et kolmkümmend kuus protsenti eurooplastest ei ole osalenud viimaste kuude jooksul mitte üheski kultuuritegevuses, see on väga kõrge protsent. selleks, et seda protsenti vähendada, on meil vaja, et kunst ja kultuur oleksid kaasatud kõikidesse haridustasanditesse. Euroopa kunsti tuleb levitada ning ka kunstnike liikuvust tuleb parandada see tegevus, mille Euroopa Komisjon on välja pakkunud kunstnike liikuvuse osas, on oluline ja meil on vaja selleks lihtsustatud rahastust ja lihtsamaid reegleid. me peaksime tegema omalt poolt kõik, mis võimalik, et Euroopa kunstnikud ei seisaks silmitsi bürokraatlike õudusunenägudega. Neil peab olema piisav info selleks, et saada toetust oma töödele. seega mina pakun välja ühtse kasutajasõbraliku platvormi, mis hõlmab infot kõikide programmide ja rahastusvõimaluste kohta. lisaks tahaksin öelda, et me rõhutame individuaalseid kunste, näiteks algatus nimega Muusika liigutab Euroopat, mis on osa Loov Euroopa programmist. sellele on püsirahastus. praegusel hetkel ainult kolm protsenti sellest programmist on ette nähtud muusika toetamiseks, eriti klassikalise muusika toetamiseks. seega see uus tegevuskava on edukas ainult siis, kui eelarve märkimisväärselt kasvab kultuurivaldkonnas ja ka loov Euroopa raames. sõltumata sellest, et loov Euroopa on olnud nii edukas, on see jätkuvalt alarahastatud ainult null koma viisteist protsenti kogu eelarvest ja ainult üks kolmandik sellest on ette nähtud kultuuri toetamiseks. samal ajal komisjoni ettepanek selleks, et rahastust suurendada, ei ole ikkagi veel piisav. seega ma soovin, et eelarve kahekordistataks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ning oluline on ka liikmesriikide panus vähemalt, vähemalt üks protsent eelarvest võiks minna kultuuri hüvanguks. nüüd paar sõna ka välismõõtme kohta kultuur on tõepoolest meie kõige tugevam relv. seega tahaksin tänada juba ette kõiki tänaseid esinejaid ning võtan teie seisukohad loodetavasti arvesse ka oma raportis, aitäh. Äh, suur aitäh, kuna me jätkame küsimuste-vastuste vormis, tahaksin teie käest küsida kas te tahaksite vastata sellele, mida härra Grammatikakis ütles, palun? kas te tahate midagi lühidalt vastata või me jätame selle nii, nagu ta ütles? nüüd läheme järgnevate eh, kõnelejate juurde, proua Helga Trüüpel, palun. suur tänu, ma arvan, et see tänane kuulamine on väga suurepärane võimalus vaadata ja otsustada selles osas, mida me tõesti seal uues programmis näha tahame. me tahame, et programmi erinevad osad oleksid selgelt välja toodud, meedia, kultuur, muusika liigutab Euroopat ja nii edasi. üks näide, ma olin eelmisel nädalal Karlovi Vaaris filmifestivalil, ärge öelge, et see on meedia alaprogramm see ei ole seksikas, kui on mingid alapealkirjad ja samal ajal tahetakse režissöörideni jõuda, meil on vaja palju paremat kommunikatsioonistrateegiat, kui me tahame jõuda Euroopa loovisikuteni nüüd meil on vaja kindlasti eelarvet suurendada, see on kiireloomuline küsimus, läbirääkimised nõukoguga on ees. me kõik teame, kui keeruliseks see kujuneb erinevate liikmesriikide mõttes, aga meie oleme täiesti veendunud ja valmis selleks raskeks lahinguks arvestades olukorda Euroopas praegu, minu arvates puudutab kõik seda, kas me suudame säilitada ühiskondades mitmekesisuse mõtet, kultuuriline mitmekesisus, usuline mitmekesisus ning me tõesti peame toime tulema erinevate inimestega ja kui me seda suudame, selle jaoks on meil või meil ju vaja haridust, kultuuridevahelist dialoogi ning minu jaoks on see mitmekesisus just asja tuumaks ühendatud mitmekesisus, kui see läheb kaduma ja me räägime ainult identiteedist ja identiteedi diskursusest vasakult ja paremalt, siis Euroopa vaim läheb kaduma. minu arvates on see nii võtmetähtsusega ning suur tänu juba teie toetuse eest, ma arvan, et me saame koostööd teha lähinädalatel ning me tõesti peame vaatama sektori suunas, sest et selle programmi võimalikult hästi kasutada, aitäh! aitäh. härra Bakala, kas te tahate äh, öelda mingi kommentaari öelda osas? ma arvan, et ma annan sõna kolleegidele ja kommenteerin kõige lõpus. Silvia Costa for two minutes. Silvia Costa, kaks minutit. del programma di cui sono relatore che Euroopa Creativa perché quello ma tegelikult ei tahagi rääkida sellest loov Euroopa programmist niivõrd. mul on väga hea meel selle üle, mida härra Pakala just hetk tagasi ütles. Te ütlete meile, et me ei tohi eesmärki silmist lasta. meil on võimalus koostada kultuurivaldkonna uus tegevuskava järgmiseks kümneks aastaks võib-olla ning see peab olema järjepidev meetmete osas, aga ka kultuuripoliitika mõttes raportöörina pean kontrollima, kas see kõik on mõistlik ja sobib kokku, aga kaks märkust veel. esiteks minule pakub huvi äh, just see mõte, et me ei armu kohe mingisse digilahendusse, vaid lepime selle mõttega, et teatud lahendused, mis sobivad tehnoloogiaettevõtetele, ei sobi tingimata väga väikestele ettevõtetele ja ka vabaühendustele, kes soovivad äh, kasvada ja olla innovaatilised kultuurivaldkonnas. selles mõttes, kui vaadata loov Euroopa programmi ning poliitikaid, mis on viimastel aastatel ellu viidud rahvusvahelise kultuuridiplomaatia vallas ning ka oskuste strateegia mõttes, siis kas meil peaks olema erinevad prioriteedid? Te ütlesite, et me peaksime investeerima inimestesse, peame tagama, et on piisavalt innovaatoreid, mitte ainult selline abstraktne innovatsiooni kontseptsioon. seega oleks huvitav mõelda, kuidas seda saavutada, kui meil on need oskused, mitte ainult inkubo-, inkubaatorid, see on minu küsimus teile, aitäh. Sì, posso mi, mi sposto all'italiano. <laughs> ma vastan itaalia keeles. tõepoolest, inimesed peavad olema kõige keskmeks. me peame jõudma tõelise innovatsioonini. meil ei ole vaja uut programmi või multimeedia rakendust, vaid sotsiaalset kultuurilist innovatsiooni kultuuriasutustes sees. ei saa olla nii, et eh, kultuurile ligipääs antakse lihtsalt üle teistele ei saa olla nii, et edulood on kusagil mujal kui kultuuriasutustes, sest muidu juhtub selline olukord, et institutsioonid liiguvad ühes suunas ja ne väheneb nende võimekus innovatsioonist kasu saada ja tõeline kultuuri loomine toimub kusagil mujal sellega tekib jälle põlvkondade vaheline lõhe minu arvates, kui me ei loo tingimusi tegutsemaks globaalsel turul, Euroopa turul, mis oleks ka jätkusuutlik ja tagaks võimalused mikroettevõtetele, vabakutselistele, keda on siin sektoris ju kümned tuhanded. kui mingeid turuvõimalusi ei ole ning eh, ma olen kultuuri iduettevõtetega palju koostööd teinud, siis liigutakse edasi muudesse valdkondadesse, ravimitööstusse ja mujale, sest seal on piisavalt investeerimisfonde, kes suudavad, suudavad investeerida pool miljonit eurot. Nad teavad, et rakenduse väljatöötamine, mis parandab ligipääsu muuseumitele, ei too tagasi samasugust kasumit nagu teistes tehnoloogiasektorites? suur aitäh! ja nüüd saab sõna meie teine külaline, proua Kristiina Merkel, kes on Kölnis asuva UNESCO komisjoni kultuuriosakonna juhataja. mul on väga hea meel äh, ära kuulata, millised on teie hinnangud suur tänu ka, mina kõnelen inglise keeles. me oleme väga põhjalikult läbi vaadanud komisjoni teatise ning ka selle töödokumendi, kus on väga palju empiirilisi elemente. tegemist on praegu strateegilise hetkega, et töötada selle põhjaliku lähenemise kallal, et välja töötada see uus tegevuskava, mis puudutab meetmeid ja platvorme ja nagu artikkel sada kuuskümmend seitse ütleb, miks me seda teeme ja edendame kultuurilist mitmekesisust ning seal on selle ajalise küsimus, ajaline küsimus väga oluline, kas me räägime aastast kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat viiskümmend. seega minul on nii Saksa UNESCO komisjonis töötamise kogemus kui ka ÜRO kogemus. ja peamiselt on keskendutud sellele, millist eh, poliitikat on vaja, et rikastada kultuurilist mitmekesisust. ma olen keskendunud neljale aspektile tegevuskava raames. väga huvitav, et alustati sellest, mis on praegu kultuuri roll Euroopa projekti valguses. teine punkt, eh, hindan seda, et on praegu käimas kultuuripärandi aasta. kolmandaks vaatan ka seda liikuvuse aspekti, mis tuleb väga selgelt välja ning seob selle tegevuskava omavahel ja lõpetuseks Euroopa kultuuriruum ning mis seda soodustab. väga huvitav oli näha, et äh, tuginedes Eurobaromeetri andmetele ja ka teistele andmetele, mida te juba ka mainisite, see kultuuris osalemine ehk siis kas see kuuskümmend kuus protsenti, kes osalevad või siis see kolmkümmend kuus, kes või kolmkümmend neli, kes ei osale ning seal on ka viimased, viimatised UNESCO andmed aastast kaks tuhat kaheksateist. mina arvan, et me peaksime natukene seda perspektiivi laiendama, vaatama, kus me täpselt asume, sest need indikaatorid, mis on välja pakutud, on küll muljetavaldavad, aga meie arvates tuleks vaadata veel vähemalt kolme mõõdet on väga palju iseorganiseeritud kultuuri lähenemisi, alt üles lähenemisi, kui vaadata väljendusvõimalusi, kakskümmend miljonit äh, kooperatiivi näiteks Saksamaal, kes sellega tegelevad. teine mõõde puudutab seda, et sellised klassikalised kultuuriruumid on nüüd muundumas. näiteks sada miljonit inimest käivad äh, raamatukogus aasta jooksul, sama palju inimesi külastab jalgpallistaadioni näiteks ning andmed, mida me läbi vaatasime aastast kaks tuhat kaheksateist UNESCO üleilmsest raportist, kui küsitakse, mis on kõige olulisem kultuuritegevus, siis enamik vastab, et televiisori vaatamine, raadio kuulamine ning noorte jaoks videod on väga olulised. seega kui hääletatakse audiovisuaalmeedia direktiivi üles, siis on meil enam omavahel seotud ökosüsteemid ning seetõttu kõige esimene järeldus minu poolt oleks, et jah, digikontekst on kõik praeguseks muutnud ning kultuuri poolt juhitud innovatsioon on väga oluline mõiste, seega tahaksime, et parlament sellega veel tegeleks ning ka õiglane tasu kunstnikele ja sisuloojatele on siin võtmetähtsusega, kui me tahame, et kümne aasta pärast valitseks sarnane olukord. teine soovitus oleks, et me vaataksime veel kord seda osaluse mõtet kultuuritegevustes ning ei seoks omavahel neid kolme ökosüsteemi, mida mainisin, aga vaataks ka, mis on äh, kokkupuutepunktid kultuurilise väljenduse ja meedia mitmekülgsuse osas. nüüd teine punkt, siin võin rääkida natukene kiiremini. palju on räägitud Euroopa kultuuripärandi aastast, kuna keskenduti kunstipärandi loomisele, inimesed arhiividest, raamatukogudest ja teistest äh, sektoritest reageerisid äh, väga jõuliselt. seega see praegune arusaam mitmekülgsest lähenemisest on asja tuumaks ning uurisime ka ise ja pakkusime välja, et need lugude rääkimised peaksid olema ambitsioonikamad, mida, mis on näiteks nende pärandipaikade taga erinevad viisid, kuidas kultuuri luuakse. siin on ka väga oluline see liikuvuse narratiiv, seda sageli kohe tähele ei panda ja see aitaks meil edendada nii Euroopa väärtusi, aga siduda selle ka teiste maailma osadega, sellepärast et mitmed need identiteedid on mitmekülgsed ja need on pidevas muutumises ajaloo vältel ja see protsess kestab edasi. seega tasuks seda arusaama ka süvendada. ning praegusel ajahetkel on äärmiselt huvitav, sest on selge seos selle vahel, mida me sisemiselt teeme ja mida me tahame teha ka Euroopa Liidu rahvusvaheliste suhete raames, sest äh, mõlemad aspektid omavahel väga tihedasti seotud. kaks aspekti veel. tõepoolest, liikuvusel on mõju see on strateegiline eeltingimus kultuurilise mitmekesi, mitmekesisuse edendamiseks ning kõik need aspektid, mis on siin tegevuskava eelnõus ära toodud, on väga tähtsad. sellega kaasnevad ka praktilised küsimused, kuidas tagada ministeeriumite vaheline koostöö, kultuuriminister ja sotsiaalminister näiteks ja me tahaksime, et te tuleksite välja praktiliste ettepanekutega ning see liikuvusfond on väga kasulik selle jaoks, aga palun pidage meeles, et see ei ole eraldiseisev küsimus, see on osa laiemast poliitilisest kohustusest, sest nii nagu UNESCO konventsioon, mis käsitleb kultuurilist mitmekesisust, ka ütleb, on oluline tagada mitmekülgsus, soodustada liikuvust nii kunstnike kui loojate osas ning tasub kindlasti vaadata ka tulevikku ja välja töötada uusi lähenemisi. väga julgustav on küll, aga seda on vaja ka veel analüüsida, kas seda saab Erasmus plussi raames rahastada aga tegemist on investeeringuga, mis annab äh, kasu aja jooksul, see ei ole mingi ühekordne toetus. nüüd see Euroopa kultuuriruum ühendab Euroopat justkui sisemiselt ning meil on väga hea kogemus ka omavahelisest õppimisest, kolleegide vahelisest õppimisest rahvusvaheliste raames on seda varasemalt toetatud, nagu see medkultuur ning ka linnade tasandil on meil häid kogemusi. seega seda kõike tuleb ära kasutada, et ületada need öö, äh, probleemid, mis meil on ja nagu parlamendi liikmed juba ütlesid, mida vähem keerukas lähenemine on, seda parem. sest me ei peaks, kogu aur ei peaks minema bürokraatiaga võitlemisele. seega oluline on ka järgmise põlvkonna muutuste loojate kasvuvõimaluste loomine. kokkuvõttes jah, uue tegevuskava ettepanek on väga vajalik, see on väga julgustav algatus, mis kujundab ümber kultuuripoliitika ökosüsteemi ning oluline on omavahel siduda vastavad aspektid, et julgustada nii sisemisi kui välismõõteid liikuma samal teel, sellepärast et ootusi Euroopa suhtes on väga palju ning intelligentne sünergia sarnaste organisatsioonidega nagu UNESCO on väga tähtsad, sest me oleme praegu suurte muutuste keskmes. loodetavasti jõuame parimate võimalike kombinatsioonideni, mis puudutavad ka kestlikku arengut. see on praegu meie väljakutseks ja ootan nüüd teie täiendavaid märkusi ja kommentaare, aitäh tähelepanu eest! suur aitäh ka teie hinnangute eest. kuivõrd keegi hetkel sõna ei soovi, siis ma tahaksin teile esitada küsimuse. Saksamaal on äh, liidu nõukogu ehk siis parlamendi ülemkoda äh, võtnud vastu otsuse, mis ei ole väga meelitav. ma leian, et äh, ülemkogu sai küll asjale pihta, aga ma tahaksin teada, kuidas teie seda UNESCO komisjoni seisukohalt näete. liidu nõukogu tõdeb, et Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava on tõepoolest allutatud kasulikkuse kaalutlustele ja tegemist selle asemel, et edendada kõrgetas-, kõrgkultuuri, on komisjoni teatisest võimalik öö, äh, lugeda, et tegelikult kultuurivaldkonna tegevuskava kui selline leiab vaevu mainimist ja äh, kritiseeritakse püstitatud eesmärke ja kultuurilise mitmekesisuse, kultuurilise dialoogi teema asendatakse kultuuri sotsiaalse mõõtega. ja et kultuur on komisjoni meelest vaid säärane sekundaarne jõud, kes suudab ainult sekundaarselt äh, panustada. see on väga sisukad seisukohad eh, ülem Saksamaa liidunõukogul. me tegelikult sooviksime liikuda teises suunas, ma tahaksin teada, kas te jagate Saksamaa ülem, parlamendi ülemkoja arvamust? suur aitäh, lugesin tähelepanelikult eh, ülemkoja ehk siis Bundesrati seisukohta ja ma pean tõesti ütlema, et komisjoni dokumendid äh, lähtuvad äh, sellest et, et kaheksakümmend kaks protsenti küsitlustest leidsid just, et oluline on rõhutada kultuuri sotsiaalset dimensiooni. samas on kultuuriline mitmekesisus, kultuuriline erisus see keskne teema mida peaksime päevakorral hoidma. kas me sõnastame seda kui eesmärki või kui teisest eesmärgipüstitust on loomulikult küsimus omaette. loomulikult püstitub küsimus ka sellest, mis asi on kasulikkus. kui me vaatame, milline on see aktiveeriv kodanikele suunatud aspekt, siis võrreldes viimase kümne aastaga on tegemist suure väljakutsega. ma tänan küsimuse eest eeskätt sellepärast, et ka mina väidaksin, et on üsna huvipakkuv, mida äh, ja kuidas kajastab äh, seda kõike teie raport kult-, inglise keeles kultuuriruumis kasutatakse sõna utilitarism, kuid äh, tegelikult äh, see mõiste vajab lahtikirjutamist, sest mitte kõikides keeltes ei tähenda see seda. ja ma leian, et praegune lähenemine muretsemine kõikvõimalike täiendava momentide pärast on väga hea eh, ja me peame, leiame, et on väga õige, et toimub piirkondlik koostöö ja selle piirkondliku koostöö tugevdamine on meie meelest ka oluline. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Trüüpel. minu meelest on väga oluline, mida ütles proua Merkel. asi on liikuvuses ja mitmekesisusega ümberkäimises. see on tegelikult üks olulisi momente käimasoleva poliitilise debati käigus Euroopa Liidus. teine ei pruugi mulle meeldida, kuid ta on teisel arvamusel ja mis siis, kui ta ei püüa mulle seda arvamust peale suruda peaks olema kõik okei okay. ja muidugi võib siin niisugune olukord sageli närvidele käia. aga hea koostöö korral on arvamuste mitmekesisus teretulnud. selline vaim, selline mitmekesisuse toetamise vaim on praegu sattunud ohtu mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka kolmandates riikides. seepärast leian ma ka, pidades silmas Bundesrati seisukohta, et me peame sõnaselgelt raportis rõhutama, et me soovime mitmekesisust. teksti saab muidugi parandada, mille komisjon esitas, kuid ma ei ole tegelikult väga häiritud ja häireolukorras, kui kaks aastat tagasi proua Äh, Juncker võttis põhjapanevalt sõna, siis ta rääkis äh, kunsti, kunstnikest ja kultuuriloojatest kui Euroopa äh, kroonjuveelidest. me vajame Euroopas loovisiksusi, me vajame kultuurivaldkonda ja see tähendab seda, et me peame edendama kultuuri äh, valdkonda kas või sellepärast, et seal äh, töötab tänasel päeval rohkem kui autotööstuses näiteks inimesi. Äh, iseäranis, kui me äh, arvestame sellega, mis noori inimesi eeskätt praegu huvitab mood, muusika ja nii edasi ja proua Merkel äh, ütles väga õigesti, et jutt ei ole mitte sellest, kas tegemist on õigete või valede öö, ähm, hinnangute ja indikaatoritega, kuid arvestagem sellega, et meil on vaja kultuuri kui ressursi aktiveerimist, kus kultuuri ei pressita mitte mingisse niši, vaid kus rõhutatakse, mis on vaja eh, selleks, et Euroopa areneks ja siis on vaja kultuuri, on vaja tunnustada erisuste olemasolu ja mina näen seda kui ressurssi. tavaliselt, kui me räägime ressurssidest, siis hakkavad kõik rääkima keskkonnast ja ökosüsteemidest, aga minu meelest tuleb kultuuri näol näha ressurssi, mis on meie võimalus. ja muidugi kultuuri ja kultuuripoliitikat äh, võib ka kuritarvitada, on olemas ka mitmesuguseid katseid seda teha, natsionalistlikku lähenemist ja seda kohtame mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis. suur aitäh, proua Merkel, kas te tahaksite seda kuidagi kommenteerida. lühidalt. huvipakkuv on see, kui vaadata Eurobaromeetrit. see on väga huvitav äh, dokument. siin me leiame Euroopa projekti selge toetuse, mis puudutab kontakte Euroopa kodanike vahel ja nüüd me näeme, kultuur, ajalugu ja väärtused on need kolm, äh, mida Euroopa kodanik hindab ja ausalt öeldes need on need momendid, mille nimel tegutseb ka UNESCO. ma leian, et äh, pilootprojektide kaudu on võimalik jõuda palju suuremate kogukondadeni ja me, samas on olulised ka kolm põhimõttelised vabadused, Eh, teadusevabadus, kunstivabadus, eh, vabadus luua. Eh, selleks, et säilitada ühiskondade eluvõime. ja ma leian, et need on tõesti väga olulised momendid, mida ma leian, et parlament peaks rõhutama. suur aitäh, kolleeg Silvia Kosta, palun. <laughs> aitäh see meievaheline dialoog on väga oluline. see aitab meil kindlaks teha need aspektid, mis võiksid olla olulised. võib-olla need kolm eesmärki, millest üks on sotsiaalne sammas, ei tee päris selgeks, mida siin mõeldakse Euroopa kultuuripärand ei ole ju tühipaljas sõnakõld. Äh, need on väärtused, mis tugevdavad meie ühist ajalugu ja me sooviksime, et äh, äh, kunstnike väljendusvabadus, loojate väljendusvabadus oleks kesksemal kohal. see teema on mulle väga südamelähedane ja võib-olla me peaksime selles vallas asjad palju selgemaks tegema kuidas on äh, lugu äh, järjepidevusega sise- ja välistegevuse vahel, võib-olla te seletaksite meile seda natuke paremini. ma olen jälginud äh, kultuuripärandi aasta raames tehtavat tööd. jah, siin on väga palju olulist kultuuridevaheline dialoog ja mitte üksnes kultuuri eksportimine, vaid äh, Äh, äh, sidusrühmade kaasamine paljupolaarses maailmas. ma arvan, et teil UNESCO-s on oluline roll mängida. aitäh, proua Merkel. To... Äh, tuleksin tagasi inglise keele juurde. asi on selles, et Äh, siseriiklike turgude ja tootmisvõimaluste avamine on meie endi parimates huvides, äh, sellepärast et see rikastab meie riike ja äh, sellest on tegelikult ja juba saanudki reaalsus, maailm Äh, on hoopis teistsugune kui kümme aastat tagasi, aga me vaatame, kui me vaatame, kuidas kultuurivald toimib, äh, siis on väga selge, et see alt üles lähenemine on väga produktiivne. me äh, komisjonis oleme kogenud, et et näiteks äh, kultuuri avalik väärtus äh, lõunapoolsed, Vahemere lõunakaldal olevates riikides on väga oluline ja see, kuidas asju aetakse, on palju sarnasem, kui, kui meile tundub, kui me selle välis- ja siseaspekti eraldamise lõpetamine. väga tihti on need raamtingimused, mis takistusi tekitavad ja ka poliitilised ähm, kohustused, mis kõik liikmesriigid on võtnud äh, selleks, et tingimusi võrdsustada. see on väga äh, huvitav märkus, mulle tundub, et see asi on tehtav. me saame liikuda õiglase kultuuri suunas, kui me räägime õiglastest turgudest, see asi on tehtav mit-, mitmetes sektorites, näiteks muusikasektor on väga dünaamiline ja äh, ma äh, saan aru, et on väga palju selliseid kasulikke elemente, äh, mis näitavad, et äh, professionaalsel tasandil on asjad arenenud väga palju. me oleme näinud, et võib-olla rohkem detaile on vaja ka UNESCO raportist, mobiilsus on suurenenud aga eh, Euroopa professionaalidel on ikkagi kaks korda rohkem võimalusi kui mujal, aitäh! aitäh! suur aitäh ja nüüd annan sõna eh, meie viimasele külalisele minu arvates on väga huvitav, et me saame kõnelda selle, eks sellest, mis on eh, ilmne ja mis mitte ja ma tahaksin teada, mida te arvate sellest, et pressi- ja meediavabadus ei ole kultuuri tegevuskavas. mina isiklikult leian, et see on tõsine väljajätmine. me räägime Euroopa väärtustest, demokraatia toetamisest, kunsti kasutamisest selleks, et äh, mõistmist suurendada, et suurendada seda olukorra mõistmist, kus me praegu oleme me peame olema selgesõnalised, me peame selgelt ütlema, et me toetame pressi- ja meediavabadust ja mulle valmistab muret, et seda tegevuskavas ei ole. aitäh, proua Merkel. ma ma saan ka aru, et kui Te eh, vaatate Goer raportit poliitika ümberkujundamisest, eh, kus me vaatasime põhivabadusi, meediavabadust ja soolisi küsimusi, mis eh, on tõesti oma, võib-olla te olete valmis siis oma seisukohta muuta. meie Äh, näeme, et need kolm teemat, äh, teaduslik, äh, pressivabadus ja kunst on omavahel seotud, sellepärast et nad kõik mõjutavad üksteist. ja see on iseäranis selge seal, kus on olemas võimendav meediasektor, nii internetipõhine kui avaliku erasektori põhine. kultuurisektor saab sellest kasu ja see on ka põhjus, miks ma soovitasin lülitada Eh, selle neljanda eh, asjaga nähtavalt siia sisse ja sellele mõelda, iseäranis, eh, kui mõeldakse muudele asjadele. suur aitäh ja nüüd olen mina väga huvitatud sellest, milline on kodanike ühiskonna arvamus uuest kultuuritegevuskavast ja annan sõna proua Peres Munklüüle, palun aitäh selle kutse eest osaleda sellel väga olulisel kuulamisel. see on väga oluline sellepärast, et me oleme tegelenud Euroopa Liidu äh, tulevaste poliitikatega juba ligemale poolteist aastat. ja me oleme lähtunud oma mandaadist, meie eesmärk on äh, Äh, poli-, äh, panna kultuur poliitiliste otsuste tegemise keskmesse, me oleme teinud äh, koostööd kodanikega, poliitikutega, ekspertidega, et näha, mis nende arvates peaks olema Euroopa kultuuripoliitika tulevik. täna tutvustaksin aga hinnangut selle kohta, kuidas see välja pakutud tegevuskava on meie tegevustega seotud enne aga räägiksin, mis on meie organisatsioon, see on võrgustike võrgustik, võrgustik peaaegu pooled äh, meie liikmetest koosnevad Euroopa ja liikmesriikide võrgustikest, kõikidest kultuurisektorist, teatrid, äh, muuseumid, äh, kultuuripärand ja nõnda edasi ja ülejäänud on kultuuriorganisatsioonid ja individuaalsed liikmed ja see võimaldab meil üsna laiapõhjaliselt mõista, millised on ühised probleemid, ühised suundumused, kui me vaatame tulevikku Culture Action Europe on ka kogukond ja osa Euroopa kultuuriruumist. see Euroopa kultuuriruum, millest mõnikord on raske aru saada, näeb enam-vähem välja nii, nagu sellel slaidil tegemist on eh, digitaalse eh, kogukonnaga ja meile tihtipeale öeldakse, et väga ker-, raske on selgitada milline on kultuuripoliitika väärtus Euroopa Liidu tasandil ja äh, tihtipeale kujundid on võimsamad kui sõnad ja Euroopa kultuuriruum on väga ilus äh, sidemete ja kontaktide äh, ühendus. ideed ringlevad, moodustatakse partnerlusi ja ühistegevus on niimoodi võimalik ja nagu täna juba öeldi, see on niimoodi tänu Euroopa kultuuripoliitikale ja me äh, suhtume sellesse väga tõsiselt, äh, sellepärast et Euroopa mudel on näidanud, äh, milles on mitmekesisuse väärtus. meil on väga lihtne lähenemine kultuurile, siis ole, kui siis sellisel juhul oleks see pilt palju lihtsam see tähendab, et äh, see kultuuri tegevuskava, mida me täna arutame, on seetõttu väga oluline. Äh, kultuuripoliitika on ajalooliselt võimaldanud Euroopa kultuuriruumi loomist ja me peame hoolitsema, et see oleks niimoodi ka tulevikus me äh, keskendume kultuuripoliitika tulevikule ja kui komisjon oma tegevuskavaga välja tuli, siis me olime väga pettunud, kui nägime, et Äh, kultuuri seal ei ole mis on siis meie panus, meie äh, pidasime laiapõhjalisi konsultatsioone äh, veebikultuuri jaoks sellel teemal, mida siis kultuur saab Euroopa tulevikule pakkuda ja kuidas Euroopa kultuuripoliitika peaks arenema. me kukkusime kokku eh, kaheksa Euroopa kesksust erinevates eh, riikides, kohtusime kõigiga, kes meiega ühineda tahtsid, selleks et ühe päeva jooksul seminaride ja töökodade raames arutada asju ja nendest keerukatest eh, aruteludest sündisid kaheksa suunavat põhimõtet Äh, mille me saime panna digitaalsesse platvormi ja mida me arutasime peaaegu viiesaja inimesega. Äh, need äh, juhtpõhimõtted on meie positsioonidokumendi aluseks kultuuri tegevuskava on selle dokumendi pealkiri, me konsulteerisime oma liikmetega selle üle ja samuti pärast seda, kui komisjon kultuuri tegevuskava avaldas. ma arvan, et see, need kolmnurksed konsultatsioonid näitavad, et me võime seda ettepanekut väga tõhusalt hinnata ja me eh, tahaksime juhtida tähelepanu kõigepealt sellele, et meil on vaja tasakaalustatud ja avatud lähenemist kultuurile. meil on eh, puudu siin viiteid loomele ja kunstivallas tehtavatele teadusuuringutele, sest ilma nendeta on eh, mõjuhinnanguid raske teha selleks, et saavutada tasakaalustatud lähenemist, on vaja vaeva näha, aga me näeme, et on olemas valmisolek sellise tasakaalu saavutamiseks. aga samas on ka tõsi, et majandussammas endiselt domineerib, kuigi on selliseid avatuvaid majanduslikke kaalutlusi nagu õiglane tasu kunstnikele ja kui loomeinimestele, see on väga oluline selleks, et Äh, luua sobilik keskkond, seevastu me näeme, et hariduse kaasamine, äh, me näeme majandussammast, me peame seda riskantseks, sellepärast et see heidab kõrvale kultuuri äh, rolli loomisvõimeliste kodanike kujundamisel. haridus on tegelikult palju laiem mõiste kui majandus. me leiame, et transversaalsuse asemel me peaksime Eh, me peaksime olema, keskenduma näiteks kultuuripärandile ja siin ütlen, mida, eh, kordan, mida öeldi juba varem, on väga oluline, et Euroopa kultuuripärandi aastal me väga selgesõnaliselt ütleksime välja, et eluspärand, mittemateriaalne pärand on samuti oluline eh, selleks, et luua ühendust varasemate aegade pärandi ja loometegevuse vahel meil on vaja tasakaalu äh, taristute vahel, mis puudutab sektoreid, äh, sektorite põhist lähenemist. Äh, siin toetaksin seda, mida ütles, ähm, ütlesid eelkõnelejad meil on vaja sektoriülest lähenemist nii kultuurisektoris kui ka mujal. meil on vaja koostööd teiste sektoritega me näeme, et siin on selline traditsiooniline sektoripõhine lähenemine ja me tahaksime öelda, et aus ja õiglane kohtlemine kõigi kultuurisektorite osas on väga oluline, tagamaks Euroopa kultuurilist mitmekesisust, seda ilusat pilti, mida te enne nägite. teine põhimõte ja üks asjadest, mis kodanikeühiskonnale muret teeb on praeguse sotsiaalsete ja poliitiliste arengute kultuuriline mõõde, see, mis on seotud rändega, Euroopa äh, suhtumise muutumisega, me oleme juba arutanud seda dihhotoomiat, mis on seotud kultuurilise mitmekesisusega ja ja äh, sotsiaalse kaasatusega. ma arvan, et on äh, vaja ühendada kõik need lähenemised, me teame, et need, kes äh, tegelevad äh, kunsti ja kultuuriga, tulevad välja rohkemate kultuurialgatustega. see tugevdab nende tervist ja heaolu ja minu arvates selline realistlik lähenemine võiks olla tõesti positiivseks arenguks ja nüüd tulles mobiilsuse juurde, mida siin on juba öeldud, meil on äh, täiendavad algatused väga teretulnud ja ma kutsuksin komisjoni üles olema oma lähenemises ambitsioonikas, ambitsioonikas arvestades äh, kultuuritöötajaid. Äh, siia kuuluvad ka loomulikult kunstnikud, organisatsioonid ning ja rahaline toetus neile algatustele. Uh, uh, kolmas punkt meil on vaja neid äh, sektoriüleseid arenguid, äh, millele oleme tunnistajaks olnud äh, viimastel aastatel ja meil on vaja paremini kaitsta kunstnike õigusi Euroopas. väga pikka aega me ei pidanud selliste probleemidega tegelema, need olid probleemid, mis esinesid kuskil mujal, me oleme unustanud, kuidas tegutseda ja kahjuks on meil nüüd vaja toetada äh, Äh, kultuuritöötajate, kultuuriasutuste koolitust, et nad oleksid teadlikud oma õigustest, et nad teaksid, kuidas äh, reageerida, kui neid rünnatakse. me peame äh, välja sõnavabaduse rikkumisi jälgima. teeme seda koostöös Põhiõiguste Ametiga me peame tugevdama kaitset ohustatud kunstnikele ja meil on vaja tegeleda kunstnikele mõeldud loomeruumi sulgemisega. ja kiire pilguheit ka viimasele kolmele punktile. meil on väga hea meel, hea meel, et äh, haridus ja kultuur on sellesse tegevuskava lülitatud ja äh, väga olulised on sünergiad hariduse ja kultuuri vahel ja samuti on äh, kunstivalas tehtavad teadusuuringud olulised. Need tuleks kaasata. samuti tahaksin juhida tähelepanu, et on vaja tugevdada dialoogi kodanike ühiskonnaga ja ja äh, meil on vaja edendada äh, Euroopa Liidu äh, väärtusi, aga meil on vaja ka sisukat dialoogi ja veel üks asi, mis on oluline, meil on vaja parandada andmete kogumist digitaalsete muutuste ajal. see tähendab, et on internetiplatvormid Äh, mis teavad kõike kultuurisektori ja kultuuri tarbimise kohta, aga avalikus sektoris seda infot ei ole, nii et, et meil on vaja teatavat koostööd, juurdepääsu nendele andmetele, see ei sea ohtu äh, andmemajandust, sellepärast et meil on ainult äh, koondandmeid, meil ei ole vaja üksikandmeid isikute kohta ja see on eelseisvatel aastatel väga oluline ja viimane asi see on väga ambitsioonikas tegevuskava. meil on vaja ka vahendeid rohkem, me palume, et eh, loova Euroopa vahendeid kahekordistatakse ja eh, kõikides poliitikavaldkondades, kui me tõesti tahame kultuuri süvalaiendada ka teistesse valdkondadesse, aitäh! jah, vielen, vielen herzlichen Dank auch für diesen Input für unsere ma tänan teie panuse eest meie arutelusse. Silvia Costa, palun kaks minutit maksimum. E teen lühidalt. kuulasin teid suure huviga, ma olen teie tööd äh, pikka aega tähelepanelikult jälginud Te ütlesite kolme olulist asja, millega võime ka nõustuda. esiteks selgemad eesmärgid, suurem osalus. ma nõustun ka hariduse ja oskuste ning koolituste vahelise seose vahel, haridus tõesti on selle seose loojaks siin. ning veel üks asi, mida mainis ka härra Pakella, üks asi, mida me eeldame selle Euroopa aasta tagajärjena on see, et meil on selline sektoriülene täielik lähenemine. härra Pagella mainis seda institutsioonide vahelist koostööd. me tõesti loodame, et äh, kõik, mis hakkab juhtuma pärast tegevuskava loomist, võtab arvesse ka kultuuripärandi aasta edukust ning eh, see on võimaldanud erinevaid sidusrühmi kaasata. aitäh, tahaksite kohe vastata, aga siis palun. jah, tõepoolest kultuuri peavoolustamine sektoriüleselt on nii tähtis, et me vaataksime et me ei vaataks ainult seda kasumlikkust või konkreetseid sektoreid, siis me peame kogu kultuuri ja loovsektorit arvesse võtta. see on selline strateegiline peavoolustamine ja see on tulevikku silmas pidades üks võtmevaldkondi. aitäh nüüd andmete kogumise parandamine ja seos, mis on erasektori vahel, eriti näiteks äh, USA tehnoloogilised kliendid ja see puudujääk, mis on Euroopas. käivitasin eraprojekti, mis kutsus üles äh, avalikke platvorme Digi-Euroopa raames kaasama ja ma ei tea, kas seda mõtet on juba arutatud, aga kümme aastat meil ei õnnestunud äh, seda muutust ellu viia. kõike seda on keeruline kontrollida ja omalt poolt mõjutada, seega kas teie ringkondades on mingeid arutelusid, et meil oleks Euroopa ülene digiplatvorm, mis puudutas litsentse ja ligipääsu Euroopa kodanikele, mida te sellest mõttest arvate? aitäh! proua Peres, palun! see küsimus on väga asjakohane. meie iga-aastane konverents Timisoaras keskendub just digiteemadele kultuurivaldkonnas. Te olete väga teretulnud sinna. ja üks asju, mida meie näeme on see, et on digitaalsed kultuurikogukonnad, aga nad ei ole omavahel seotud. seega meil jääb puudu sellest suurusest ja skaalast ning tõepoolest, see on üks küsimus, mida võiksime ka konverentsil arutada. suur aitäh. kolleeg Šoidrova, teil on maksimaalselt kaks minutit. suur aitäh Äh, ma vabandan, et ma ei saa kogu aeg siin olla, sest olen ka tööhõivekomisjonis, aga aitäh selle ettekande eest. Äh, ma äh, kuulsin viimases ettekandes natuke konkreetsemaid ettepanekuid Euroopa poliitika kohta kultuurivaldkonnas. näiteks tahaksin teada, mida te arvate Äh, konkreetsetest kogemustest. meil on Euroopa tasandil äh, väga suurepäraseid asju, ähm, nagu näiteks auhinnad. Äh, näiteks Euroopa, samuti Euroopa kultuuripealinnad. meil on juba terve rida linnu, mis seda tiitlit on kandnud. tegemist on äh, monume-, siis on meil veel kultuuripärandiga märgistatud monumendid, monumendid, mis on väga edukalt restaureeritud ja need monumendid, nende kuidas me saaksime neid oma ühises tegevuses edendada, kui nad paluvad Euroopalt toetust, äh, näiteks loova Euroopa raames, siis nad seda toetust ei saa. kahjuks äh, Äh, me kaotame tõhusust, me kaotame aega, energiat ja nõnda edasi. minu arvates tuleb ära kasutada kõike seda, mis juba on tehtud Euroopa tasandil selleks, et äh, tõeliselt äh, toetada neid inimesi, kes on teinud head tööd kultuuri vallas kohalikul või regionaalsel või Euroopa tasandil, aitäh! aitäh, proua Peres! Um, so... aitäh. ma vastan kõigepealt sellele auhindu puudutavale küsimusele. ausalt öeldes kultuurisektor üldiselt ei näe, et nendest oleks väga suurt kasu. samas Euroopa kultuuripealinna küsimus on hoopis teine, see saab väga suurt toetust ning nähakse, kui oluline on kultuuri koostöö kohalikul tasandil. teine teema puudutab mitmetasandilist juhtimist ja juhtimist üldisemalt. see on teema, mille olulisus üha kasvab ja võib-olla me ei tee piisavalt, et kõiki neid tasemeid omavahel siduda. loomulikult äh, selles suunas töö kasvab, sellepärast et piiratud ressursside puhul on see ainuke võimalus, kuidas seda kultuuriruumi võimalikult hästi ära kasutada nüüd üks konkreetne aspekt juhtimise puhul, mis on seotud ka pärandiga, siis üks edukamaid aspekte kultuuripärandi aasta raames on olnud see sidusrühmade kaasamine, see on olnud avatud erinevatele valdkondadele ning plaan on seda säilitada kuni järgmise finantsraamistik, mitmeaastase finantsraamistikuni, et oleks järjepidevus tagatud, mis on omakorda seotud ka juhtimisega koostöös liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga, kus on selline avatud kaasav lähenemine, aitäh. väga palun ja kui õnnestub, siis lühidalt ma tahaksin täiendada seda juhtimise ja partnerluse teemat. kui me tõesti tahame kaasata ka äärealade kultuuri, siis tuleb suurendada kõikide sidusrühmade kaasatust kultuuri ökosüsteemist, mitte ainult neid erinevaid komponente, mitte eh, kultuuri tootmises ja levituses, vaid ka kodanikuühiskond, fondid, sihtasutused ning kohalikud omavalitsused igal pool. ning võib-olla seda saaks siin tegevuskavas veel täiendada, mis puudutab edendamist ja kohalike regionaalsete partnerluste toetamist, sest nendega koostöö edukuse tegurite defineerimine, tuvastamine, see oleks abiks ka järgnevate tegevuskavade puhul ja see on kultuuri tegelik garantii, mis läheb kaugemale avalikust poliitikast ning tahaksin arvesse võtta ka seost sihtasutuste ja fondidega. Neid on riigiti väga palju Itaalias, Saksamaal, Portugalis. kel, kes on viimastel aastatel välja töötanud väga huvitavaid programme, tõesti innovaatilisi programme, tandemprogrammid, üle-euroopalised, väikesed pilootprojektid. seega nende kaasamine nendega suhtlemine, mis toimis ning teatud öö, suurte projektide väljatöötamine, sellest võiks olla abi, aitäh. Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen wichtigen Hinweis noch. aitäh ka selle olulise viite eest antud fondile. ja me kavatseme Lissabonis seda fondi ka külastada ka teiste fondidega kavatseme kogemusi vahetada üle-euroopalisel tasandil. selleks, et selleks lõigata kasu Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava väljatöötamisel. sõna on Julie Wardil. väga tore, et te siin olete. ma kutsun üles ka kõiki astuma selle organisatsiooni liikmeks, ma olin seal liige juba enne, kui minust sai poliitik. seega me peame tõesti olema kaasatud ka rohujuure tasandil ning ma mõistan, et organisatsioonid nagu Culture Action Europe, neil läheb väga hästi. ma mõistan seda kultuuri holistlikku lähenemist, see on igal pool, erinevates valdkondades, ma saan sellest aru aga olukord muutub keerukamaks, kui meil on sellised sektori lähenemised nagu komisjoni tasandil. meil läks väga hästi kulti, kultuuridiplomaatia raames. mina tahaksin teada, mida me peaksime nüüd edasi tegema, kuidas neid punkte omavahel paremini ühendada kultuuri ja säästva arengu eesmärkide puhul me ei õnnestunud nii hästi. mul on hea meel näha, et praegu on meil viited ka STEM ainetele. kultuur on seal oluliseks partneriks, seega kui me räägime prioriteetide seadmiseks, siis kus peaks see järgmine lahing nüüd aset leidma, et kultuurid tunnustataks ka teiste poliitikavaldkondade poolt. aitäh, Julie, nende lahkete sõnade eest. meil on väga hea meel, et sa oled meie liige. jah, see küsimus on väga tähtis. me peame tõesti survestama seoseid hariduse ja kultuuri vahel, aga kohati on ähm, see seos natukene erinev, aga meil on tõesti vaja sellist ühetaolist lähenemist, mis puudutab seost teiste poliitikavaldkondadega, siis üks asi on ERDF programm, kus on kaalumisel olnud ka kultuuri lisamine, praegu seda ei ole tehtud, me arvame, et see on viga. meil oleks vaja ka hõlmata kultuuripärand, aga tegelikult kultuur laiemalt, teisalt teadus- ja arendustegevused ning innovatsioon, Horisont programm, kus ka on hakatud kultuuri nüüd tunnustama, aga seal samamoodi räägitakse pigem kultuuripärandist, aga kultuuri peaks võr võtma võrdse partnerina, nii nagu teadustegevusi ja digimajanduse puhul, mida on nüüd insenerid välja töötanud, me teame, et seal ju on puudu see sotsiaalne kultuurimõõde, et need tooted tõesti toimiks. seega mõlemad Äh, aspekti nii teadust, tehnoloogiat kui ka kultuuri peaks tunnustama võrdsetena. suur aitäh. ja nüüd lõpetuseks annaksin sõna komisjoni esindajale Jean-Pierre'ile kolmeks minutiks. aitäh, aitäh ka selle tähelepanu eest, millele te, mida te meie dokumendile pühendasid. ma olin tõesti üllatunud, kui palju üksikasju te sealt leidsite. tegemist on tegevuskavaga, mis alustab paarist faktist kodanikud usuvad kultuuri jõusse, kultuuri jõusse luua ühtsustunnet Euroopas ja paljud inimesed saavad aru, et liikmesriikide väärtused on üsna erinevad. nii et, et me seisame siin suure tegevusvälja ees ja seetõttu on tegemist tegevuskavaga, mis ei ole niivõrd seotud innovatsiooniga, vaid innovaatoritega. meil on vaja luua õiged tingimused, et Euroopa oleks loojate kontinent ja see selgitab ka mõningaid valikuid nendes narratiivides, mida me kasutame. ma olen täiesti teadlik sellest, et mobiilsus võiks olla ka osa majandusest. mobiilsusel on majanduslikud tagajärjed. haridus äh, Äh, võiks olla samuti sotsiaalne eesmärk, olen sellega täiesti nõus, aga kui te loete seda dokumenti hoolikalt, siis saate aru, et mida me majanduse vallas välja pakume, on äh, loovuse roll majanduses, me tahame olla loov manner me leiame, et kunstialane haridus võib anda väga häid tulemusi näiteks äh, teaduste vallas, füüsikas, keemias, edendada loovust seal. meil on vaja majandust laiemalt defineerida, see ei keskendu ainult äh, arvudele, majanduskasvule ja töökohtadele. ma olen väga tänulik äh, väga paljude heade mõtete eest ja ma võin teid rahustada ka paaris küsimuses, integreeritud lähenemine kultuuripärandile ja osalev juhtimine on peamisteks tunnusjoonteks, mida me kultuuripärandi valdkonnas välja pakume. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal meil oli teatis ja äh, seal olevad asjad on ka praegu meie tegevuse keskmes ja need on meie tegevuse keskmes ka selle tegevuskava raames sidusus välis- ja sisepoliitika vahel on tõesti midagi, mis meie jaoks on väga oluline. me rõhutame oma ühises tead-, rõhutasime seda oma ühises teatises kaks aastat tagasi ja pakume välja täpselt samasuguse meetodiga äh, suhetes partnerriikidega ja suhetes Euroopa äh, riikide endi vahel äh, ja see tegevuskava peaks olema kui meie ettepanek liikmesriikidele ühiselt tegutseda Äh, konkreetsetes valdkondades ja seetõttu pakumegi välja need kolm teemat äh, äh, ja tahaksin lisada, et äh, sellise meetodi kasutusele võtmise läbi oli palju äh, lihtsam leida kultuurile ruumi ka nendes teistes programmides, mida me välja pakkusime. Äh, seda teemat on kolleegidega ministeeriumites ja ministeeriumite osakondades kergem käsitleda, kui me saame juhtida tähelepanu sellele, mida me saame anda. tahaksin samuti öelda, et kvaliteetse kunsti loomise tegevuskava äh, väärib toetust, aga see oleks võinud äh, olla ka lähimuspõhimõtte rikkumine, nii et, et veel kord suur aitäh ja aitäh toetuse eest teatud valikutele, mis meie arvates on väga olulised. ja ma loodan, et äh, dialoog kodanike ühiskonnaga jätkub, aitäh! aitäh! loomulikult, kui äh, raha välja pakutakse, siis muutub vestluse atmosfäär olulisel määral positiivsemaks. annaksin äh, sõna veel Georgios Grammatikakiselt, kui ta tahab veel midagi öelda, siis oleks tal kaks minutit. Georgios. ma arvan, et äh, meil olid äh, kolm väga huvitavat ettekannet ning tahaksin avaldada tunnustust tänastele esindajate, esinejatele, äh, äh, sest nad andsid uue mõõtme sellele teemale ja tänane arutelu avaldas mulle tõesti muljet. mul on ainult üks märkus. ma arvan, et väga paljud kõnelejad mainisid et me ei peaks alati seadma eesmärgiks kasulikkust. kultuurivaldkond on ka midagi sellist, mida iseloomustab äh, tänane Euroopa haridus. haridus Euroopas ja kogu maailmas ei tohi sünnitada inimesi, kes ei ole uudishimulikud, kes ei taha maailma uurida. noori inimesi üritatakse suunata selle suunas, mis on kasulik teaduse juurde või, või selle juurde, mis võimaldab neil rohkem raha teenida ja mulle tundub, et haridus loomulikult mõjutab äh, kultuuri olukorda üldiselt ning ma loodan, et me leiame viisi, kuidas sellele vastu astuda. suur aitäh! Te kuulsite kiidusõnu. ma arvan, et me võime kõik selle kiidusõnadega liituda. see on väga kena, et te täna meile siia külla tulite ja andsite olulisi impulsse ja ideid selleks, et oma tööd jätkata kultuurivaldkonna tegevuskava val-, vallas, aga see kõik seondub programmidega eh, Connecting Europe. see, eh, mida mõlemal juhul on ettepanekus eh, välja käidud, see kõik annab parandada. ma tõesti tänan teid südamest, jõudke ilusti sinna tagasi, kuhu te või sinna, kuhu teil on tarvis minna. minul on teile veel vaid mitte teatada, et meie järgmine istung toimub kolmandal äh, septembril alates kella kolmest kuni poole seitsmeni. ma soovin teile unelmate suvepuhkust. ma arvan, et oleme selle ausalt ära teeninud, oleme viimasel poolaastal töötanud palehigis. järgmine poolaasta ei saa olema lihtsam, tankige uut energiat, suhelge inimestega, kes on teile südamelähedased ja me kohtume taas kolmandal septembril. seniks aga kõike head. see puudutab ka tõlke, ka teie olete ausalt ära teeninud teatud määral vaba aega. tänan teid südamest et te olete alati olnud nii abivalmid ja teinud suurepärast tööd. ja koordinaatorite istung algab vahetult pärast seda, kui ülejäänud on saalist lahkunud, aitäh!